septembris kirjutasime vastavalt artiklile kuuskümmend neli kodukorras koos nõukogu presidendiga alla kaheksateistkümnele õigusloomelisele tekstile ja selle nädala jooksul kirjutan ma veel kahele õigusloomelisele aktile alla, need on samamoodi võetud tavamenetluse kaudu vastu ja täpselt samamoodi need pealkirjad avalikustatakse protokollis. ja nüüd läheme me meie töökava juurde sellel nädalal praegusel hetkel ei ole tehtud mitte mingeid